Kolleginnen und Kollegen. kolleegid, palun võtke istet. me saatsime teile elektrooniliselt paberit välja seitseteist kolmkümmend kuni kaheksateist kolmkümmend on meil äh, arvamuste vahetus seoses äh, etteheidetega, mis puudutavad EULEX-it äh, Kosovos. räägime Kenny Stinsiga kes on äh, ühisvälis- julgeolekupoliitika operatsioonide juht ja samuti äh, välisteenistuse esindajaga, kes tegeleb äh, Balkani riikidega. ma loodan, et te olete nõus sellega, et me nüüd niimoodi teeme, aga igal juhul me täidame siin Euroopa Parlamendi kontrolli ülesandeid ja teeme kindlaks, mis oli valesti, mis oli õigesti. keegi vastu ei ole. ja mis puudutab juhataja teadaandeid, siis äh, kell kuusteist kolmkümmend, kui me räägime valimiste vaatlemisest siis räägime ka ebaseaduslikest äh, valimistest, mis leidsid äh, eile aset äh, Luganskis ja Donetskis, härra Plenkovitš ehk ütleb oma arvamuse ka selle teema kohta. nüüd koosoleku protokolli kinnitamine, kas need, kes protokolli läbi lugesid, omavad vastuväiteid, ei ole, nii et siis on ka protokoll kinnitatud nüüd läheme Lõuna-Kaukaasiasse ja räägime ka Gruusia kriisist. Herbert Salber on Euroopa Liidu eriesindaja, kes on siia rõõmustaval kombel kohale tulnud. see arvamuste vahetus on väga oluline, sellepärast et meil varsti seisab ees ka ratifitseerimine, valmistatakse ette vastavat raportit, nii et äh, tervitan siinkohal ka meie raportööri, kes siin kohal on ja ma pikemalt ise sõna ei võtakski, annan kohe sõna härra Salberile, palun. suur tänu, esimees. tere pärastlõunat, daamid ja härrad mul on äh, au ja hea meel anda teile ülevaade olukorrast äh, Lõuna-Kaukaasias. räägin äh, sellest, kuidas ma teostan mandaati, mis mulle anti esimesel juulil Lõuna-Kaukaasia ja Gruusia kriisi eriesindajana. mida ma siis esimeste kuude jooksul teinud olen? mul oli võimalus äh, juhatada kahte Genfi rahvusvaheliste läbirääkimiste vooru Gruusia teemal. see tõi endaga kaasa ka palju ringireisimist äh, seal piirkonnas, nii et ma tutvusin äh, meie esindajatega koha peal ja samuti tutvusin de facto eraldunud territooriumite äh, juhtidega. minul on nendele piirkondadele juurdepääs, teistel rahvusvahelistel esindajatel ähm, on see juurdepääs palju piiratum või olematu. tahaksin äh, täpsustada, et minu mandaat äh, katab Lõuna-Kaukaasiat. ja see hõlmab ka mittetunnustatud äh, territooriume, nagu ma juba ütlesin oma töös üritan teha tihedat koostööd teiste Euroopa Liidu perekonna esindajatega koha peal Tbilisis, Bakuus, Jerevanis, äh, aga ka äh, mujal äh, Gruusias, mõeldud on see Euroopa Liidu riikidele, et saatkondi. meie töö keskendub läbirääkimistele Genfis, teeme äh, koostööd ÜRO ja OSCD-ga. seal ma olen äh, nagu priimus inter pares. teiseks me tegeleme konfliktile lahenduse leidmisega Gruusias ja me üritame vähemalt osaliselt äh, rakendada Euroopa Liidu mittetunnustamise, aga samas kaasamise poliitikat, mis puudutab äh, neid äh, eraldunud territooriume. lisaks tegeleb Mägi-Karabahhi küsimusega. enne kui ma laskun detailidesse, paar üldist märkust veel. nagu te teate, siis olukord Ukrainas mõjutab tugevalt seda, mida meie teeme, see mõjutab kogu sealset piirkonda. Aserbaidžaanis on olukord selline, et Ukraina sündmuste valguses on järjest julgemaid samme tehtud äh, territoriaalse terviklikkuse äh, valdkonnas, äh, lähtudes ka Euroopa Liidu reaktsioonist, mõeldes Gruusia peale, siis kaks tuhat seitse oli sõda, mis mõjutas tugevalt Gruusia terviklikkust, territoriaalset terviklikkust, nii et sellised pilved on meie töökohal seal Lõuna-Kaukaasias ja neid mõjusid tuleb kogu aeg silmas pidada ka minu põhitööks on äh, siiski Genfi rahvusvahelised läbirääkimised, mis äh, on kestnud alates kahe tuhande kaheksandast aastast. mul oli äh, au võtta üle nende läbirääkimiste juhtimine kahekümne üheksanda vooruga juulikuus meil toimub kolmekümnes läbirääkimiste voor nüüd detsembrikuuses. Te arvatavasti äh, mäletate, et Genfi rahuläbirääkimiste alguses loodeti, et ühe-kahe aasta jooksul lahendatakse need küsimused ära, aga kogemus on näidanud, et nii see siiski ei ole. me endiselt peame läbirääkimisi ja kolmas läbirääkimiste voor terendab nii et äh, te näete, et äh, küsimuste arutamine ja lahendamine selles raamistikus on keeruline, ei ole lihtne pooltelt järeleandmisi saada, sellepärast et äh, kõik, millest läbirääkimistel räägitakse, on väga politiseeritud ja olgugi, et Genfis ei tegeleta staatuse küsimusega, on siiski äh, kõik osapooled arvamusel, et äh, iga samm, mida nad teevad, äh, mõjutab otseselt ka staatuse küsimust, nii et väga keeruline on nendes teemades praktikas edasi liikuda. ja kui me räägime mingist teemast, siis see on automaatselt seotud ka kohe staatuse küsimusega. Genfi läbirääkimised äh, on väga haprad, on olnud olukordi, kus oli väga keeruline üldse mingeid teemasid äh, arutada, kus delegatsioonid ähvardasid välja jalutada saalist. nii äh, juhtus see ka juunikuuses, kui ma juhatasin äh, esimest koosolekut. me rääkisime Lõuna-Osseetiast ja Abhaasiast äh, Neid küsimusi äh, sooviti päevakorrast maha võtta, Gruusia pool ei olnud sellega nõus, osseedid ja Abhaasia elanikud lahkusid läbirääkimistelt ja nii edasi. oktoobris oli olukord äh, palju parem, me suutsime kõiki küsimusi arutada ja mõningates valdkondades äh, oli isegi edasiminekut, mis andis meile lootust et äh, nende läbirääkimistega on ehk võimalik ka tõesti kuskile jõuda. aga meil on äh, vaja veel pikemaid arutelusid ja ma loodan, et nende suunas me liigume. nagu te juba aru saite, siis äh, Genf ei ole koht, kus võiks eeldada, et me saavutame konfliktile lahendusi, vähemalt praegusel ajahetkel Genfis äh, tulevad osapooled kokku, et äh, ennetada konfliktide eskaleerumist ja leevendada olemasolevaid konflikte, aga ka see on juba samm edasi. kui me arvestame sellega, milline on olukord koha peal, see on väga pingeline. Äh, väga paljud pinged on endiselt õhus ja seetõttu on väga hea, et meil on selline läbirääkimiste foorum kui ma esitan osalistele küsimuse, et äh, miks te tahate selle foorumi katkemisega riskida, kui teil on ometi seda vaja, siis kõik toonitavad, et jah, seda foorumit on vaja. Äh, toonitatakse, et on vaja ka sisulisi arutelusid pidada, lahendusele jõuda aga äh, siiski me oleme tihti olukorras, kus meil on võimatu äh, edasi liikuda. kõigest hoolimata saab meil olema nüüd äh, järgmiste läbirääkimiste voorude raames arvatavasti võimalus saavutada mõningast edu. nüüd, mis puudutab Gruusia piirikonflikti lahendamist, siis äh, minu töö on äh, kooskõlas sellega, millised on Euroopa Liidu eesmärgid. ühest küljest me ei tunnusta äh, eraldunud territooriumi, aga teisalt me peame nendega läbirääkimisi minu äh, büroo on äh, pidevalt kontaktis äh, Abhaasiaga, meil on palju dialoogi- ja koostööprojekte. me üritame sellega tagada, et Euroopa Liit on Abhaasias kohal ja vähemal määral saame me seda teha Lõuna-Osseetias, aga Lõuna-Osseetia ei ole niivõrd konstruktiivne kui Abhaasia, nii et seal on olukord keerulisem me oleme samuti üritanud äh, Gruusia valitsusele selgeks teha, et selline suhtlemine on ka Gruusia huvides. Gruusia soovib, et äh, need eraldunud territooriumid äh, liituks taas Gruusiaga. nii et me teeme koostööd Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga niimoodi, et me ei sulge neile täielikult ust, meil säilivad kontaktid, me äh, suhtleme nendega, me üritame tagada dialoogi jätkumist ja loodetavasti saame seda isegi edasi arendada. praktikas tähendab see seda, et me püüame aktiivselt äh, taastada äh, usaldust inimeste vahel, me soovime ellu viia ühiseid äh, projekte. samuti hindame me üldist olukorda Gruusias, üritame moniteeri-, monitoorida tulevikus tekkida võivaid konfliktikoldeid, näiteks äh, mis puudutab Armeenia vähemust, mis elab äh, Lõuna-Gruusias. ja nendel teemadel oleme kursis, äh, oleme kontaktis ka äh, Gruusia valitsusega. mis puudutab Mägi-Karabahhi, et siis algusest peale oleme üritanud luua kontakte nii Jerevani kui Bakuuga kui ka Minski grupi esindajatega. olukord on seal muutumatu. meie toetame Minski grupi püüdlusi leida lahendus. me tervitame tippkohtumiste korraldamist äh, augustis äh, Sotšis, äh, Newportis, Walesis toimus kohtumine ja nüüd peagi äh, Pariisis Prantsusmaa presidendi kutsel. meie Euroopa Liiduna pakume välja, et juba praegusel hetkel oleks võimalik äh, luua usaldust sealt kogukondade vahel, kaasata armeenlasi, asereid Mägi-Karabahhias me soovime ette valmistada oma tööga konkreetsemaid äh, programme. selles Lõuna-Kaukaasia osas on nende usalduse loomise programmidega töötamine ääretult keeruline, sellepärast et mõlemad äh, pooled on äh, sellele vastu, poliitilised pinged on väga suured. augustis sai enam kui viiskümmend inimest äh, surma. see on enam kui aastal kaks tuhat kolmteist, nii et äh, Mägi-Karabahhi ei ole mitte külmunud äh, konflikt, vaid see on täiesti tuline konflikt, mis võib eskaleeruda igal hetkel nii et me üritame olukorrast maksimaalselt hästi aru saada, me üritame vaadata asja ka nende inimeste perspektiivist, äh, kes on äh, maapagulased selle konflikti tõttu juba üle kahekümne viie aasta. ma kohtusin äh, selliste inimestega Bakuus, ma nägin, mida Aserbaidžaani valitsus nende jaoks teeb, ma nägin ka, et paljud inimesed elavad tingimustes, mida on väga raske kirjeldada. nii et mis puudutab seda konflikti, siis äh, lahendus äh, ei ole päris äh, võimatu. ma olen suhelnud äh, Minski grupi esindajatega pärast viimast Pariisi kohtumist ja USA saadik Warlick on suhteliselt optimistlik, et asjad liiguvad võib-olla õiges suunas, aga ei tohi endale illusioone teha selles osas, et Moskva seisukoht äh, saab olema otsustavaks äh, selles osas, kas leitakse lahendus või mitte. ma ütlesin samuti äh, Bakule ja Erevanile, et ma soovin ise omada juurdepääsu Mägi-Karabahhiale, et nad äh, peaksid tagama mulle selle juurdepääsu, et ma saaksin oma silmaga näha, milline on olukord kohapeal ja mida inimesed soovivad. seni on see olnud väga keeruline, eriti kuna aserid ei soovi, et rahvusvahelise institutsiooni esindaja reisiks Mägi-Karabahhi, aga ma tegin ka presidendile ja välisministrile selgeks, et et ma ei loobu oma vastavast nõudest. suur tänu teile tähelepanu eest, täna esimees. Mr Stettina härra Stettina, palun. suur tänu, härra esimees. härra Salver, kõigepealt äh, tunnustused äh, teie nimetamise eest äh, sellele olulisele tööpostile. mul on hea meel, et te olete seda välis, väga suurt väljakutset esitavat rolli täitmas Lõuna-Kaukaasias kaks küsimust on mul teile. esimene küsimus. organiseerimise küsimus. ma näen siin, et uued Berliini müürid kerkivad. minu küsimus on, kas Euroopa Liit on teinud piisavalt selleks, et seda protsessi peatada? ja teine küsimus Venemaa on väga oluline tegija Lõuna-Kaukaasias, mitte väga stabiliseerivat rolli ei mängida seal. kahe tuhande kaheksanda aasta sõda ja okupatsioon, mis praegu osas Gruusias äh, kehtib, Armeenia sundimine assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks äh, Mägi-Karabahhia osas ja küsimus minu poolt, äh, kuidas te suhtlete Venemaaga ja kuidas, milliseid sõnumeid te Venemaale edastate? aitäh! suur tänu! härra Mamikin siis raportöörina. Äh, Godātais Vesnieka kungs. Äh, austatud äh, esindaja, tahaksin teile kõigepealt väljendada oma tänulikkust olete võtnud endale väga suurt väljakutset esitava ülesande ja me ei alahinda seda tööd, mida te selles keerukas regioonis tegema peate. kõik see ei ole kerge ja isiklikult tahaksin teid tänada ka selle toetuse eest, mida te näitasite üles, kui mina Euroopa Parlamendi raportöörina töötasin nende küsimuste kallal Äh, minu jaoks äh, on see toetus olnud väga oluline, eriti tajusin, kui ma Gruusias käisin teda. Äh, kaks küsimust, esimene puudutab okupeeritud territooriumeid Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat. kas te arvate, et kuidas, mida te arvate, kuidas oleks võimalik need alad jällegi Gruusia põhiseadusele allat-, allutada? Äh, territoriaalne terviklikkus äh, ei ole olnud kunagi küsimärgi all Euroopa Parlamendis, nende piirkondade oma. ja teine küsimus, millist stsenaariumit teie ennustate, äh, mis puudutab Venemaa võimalikku kokkulepet kahe territooriumi üle, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia üle? millised on selles olukorras ohud? aitäh! suur tänu, härra Tannuk, palun! suur tänu, härra esimees. Äh, jällegi tunnustused äh, minu fraktsiooni poolt äh, teie ülesandes. meie fraktsioon tunneb selle regiooni vastu väga suurt huvi. kõigepealt küsimus Armeenia kohta loomulikult palju õnne selle eest, et te tahate Mägi-Karabahhisse minna, aga kohalikud tõrjuvad kõiki Euroopa Liidu esindajaid selles piirkonnas. tahaksin küsida, kuidas tajute teie olukorda äh, Armeenia liitumist Euraasia Liiduga ning mida see tähendab äh, meie tegevusele Euroopa Liidus, kuidas Armeeniat äh, oma sõbrana enda külge siduda, kuigi teda rebitakse vägivaldselt Moskva suunas ja nüüd Euraasia Liidu kohta me juba oleme kuulnud, et Kasahstan ei on juba tagasi lükanud äh, Aserbaidžaani ning äh, Euroopa Liidu projektid selles piirkonnas, kas nad seal toimivad, te muidugi külla ei ole sinna saanud minna, aga ehk olete kuulnud, äh, ja rahuvalvemissioon selles piirkonnas, kas oleks võimalik siin küülik kõvakõverast välja tõmmata ja ikkagi see lõpule viia? Äh, Gruusia kohta ma kujutan ette, et äh, tuleviku äh, plaanid on ka Ukrainas tegelikult külmutatud konflikt tekitada samamoodi nagu Lõuna-Osseetias ja Abhaasias on, aga Mariupoli ning Krimmi suunas siin eskaleerumise oht on, aga edasi Äh, need külmutatud konfliktid, mis puudutavad Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat, ma saan aru, et tegemist on väga vaeste piirkondadega, äh, siin ei ole väga suurt Vene huvi ja otseseid välismaiseid investeeringuid ei ole selles piirkonnas. esiteks, kas see on nii ja teiseks, äh, kas nüüd annekteeritud piirkondades Ukrainas, kas Putin saab endale mm, lubada seda, et investeerida Krimmi ja teistesse piirkondadesse, näiteks Donetskisse, äh, suuri naftadollareid. suur tänu, härra Natt. Quería felicitar al señor Salver por la magnífica suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin ma äh, õnnitleda ja tunnustada teid suurepärase ettekande eest Äh, kui me vaatame olukorda Lõuna-Osseetias ja Abhaasias, ja mitte Mägi-Karabahhias, sellepärast et äh, Mägi-Karabahhia äh, olukord on teine, see oli algselt Armeenia territoorium. aga ma saan aru, et siin on olnud ka täiesti, võib rääkida etnilisest puhastusest Äh, Mägi-Karabahhia piirkonnas. seda me näeme ka Abhaasias, äh, Osseetias ning äh, Mägi-Karabahhias, nagu öeldud. Need, see olukord on stabiliseerinud aja jooksul. ma arvan, et see võib olla Iisraeli ja Palestiina konfliktiga sarnane olukord. kus Itlini puhastus Palestiinas pidevalt käib kui me räägime Venemaa rollist äh, selles olukorras, siis ma arvan, et äh, võimalik on see, et äh, seda konflikti on võimalik ainult hinnata teades olukorda koha peal. härra Plankovitš, palun. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Salber, ettekande eest. Äh, rahvapartei toetab väga tugevalt äh, assotsiatsioonilepingu sõlmimist äh, Euroopa Liidu ja Gruusia vahel. ja mul on, meil oli võimalus paar nädalat tagasi arutada ka edusamme, mida Gruusia on teinud õigusriigi ja kohtusüsteemi reformide osas Gruusia justiitsministriga. arvamuste vahetuse käigus huvitas meid ka see, kuidas neid edusamme nähakse, mis puudutab äh, valikulist kohtupidamist äh, Gruusias. Äh, seda vahel seostati ka eelneva valitsusega. tahaksingi teada, milline on teie vaade edusammudele kohtureformi osas nii kohtusüsteemist lähtudes kui ka ametivõimudest lähtudes Gruusias proua Piiri ütleb suur tänu, härra Salver, sissejuhatuse eest. minu küsimus puudutab äh, seda, mida viimase kahe nädala jooksul on Gruusias väga tuliselt arutatud. olin nädal aega tagasi ise Gruusias ja mind pani üllatama, et te ei maininud seda, et Venemaa on pakkunud välja, et teha leping Abhaasiaga, mis puudutab integratsiooni ja tihendatud äh, koostööd, tundub, et tegemist on annekteerimislaadse ettepanekuga. kahe aasta jooksul moodustatakse kollektiivset kaitset tagavad rühmitused ning piirkond, regi-, see regioon integreeritakse ka Venemaa sotsiaalkindlustussüsteemi. milline on Euroopa Liidu positsioon selle kokkuleppe suhtes ning kuidas teie äh, kontaktid äh, Abhaasia valitsuse juures seda küsimust näevad? sest äh, Abhaasia on endiselt üks piirkondadest, nagu te ütlesite, millega on endiselt suhted olemas, positiivsed, siis kas küsimus, et selline lepe võiks ka Lõuna-Osseetia suhtes kehtida tulevikus? suur tänu, härra esimees ütleb proua Fotiga. härra Salber, äh, palju edu teile teie ülesandes. kõigepealt äh, tahaksin alustada ajaloolise taustaga. kõik äh, mäletavad Heidi Taljaviini raportit Gruusia sõja kohta, kahe tuhande kaheksanda aasta sõja kohta siis. ning seda, Äh, kes äh, selle olukorra esile kutsus. nüüd pärast Krimmi annekteerimist on olukord päris selge ja me peame tunnustama äh, ja aru saama sellest, et Venemaa agressiivne poliitika ning sellele järgnev etniline puhastus, sest meil on endiselt sisepõgenikke Gruusias ja äh, nendes piirkondades tuhandetes võib neid äh, lugeda. nii et mina küll kahtlen, kas meie poliitikad on olnud tulemuslikud. Te ütlesite, et me ei tunnusta äh, neid kahte territooriumi. mina ei ütleks, et need on midagi muud kui de facto okupeeritud territooriumid ja meie poliitikad eh, ehk võivad lahku löönud territooriumid. Eh, Euroopa Liit ei ole tunnustanud Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat. aga küsimus on, kas meie eh, projektid Äh, aitavad äh, säilitada rahu piirkonnas ning kas me võiksime kuidagi isegi survestada neid piirkondi äh, lähenema Venemaale, olgu siis sõjaliselt või sotsiaalselt? kas samasugune muster on täna võimalik, on, on täna võimalik näha ka äh, Äh, ida- ja Kagu-Ukrainas. edasi Mägi-Karabahh ja Armeenia-Aserbaidžaan. tegemist on juba väga äh, pika aega kestnud ja keeruka konfliktiga. samas äh, me peame meeles pidama, et etniline puhastus on olnud samuti ka siin probleemiks nii et äh, mida siis on nendest asjadest võimalik täpselt näha, kui te koha peale lähete, te peate ikkagi vaatama mõlema, mõlemat osapoolt ning nägema ajaloolisi põhjuseid. ma arvan, et teil on äh, väga keerukas mandaat. me oleme äh, ratifitseerimas Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingut Gruusiaga ja ma toetan seda protsessi aga samas ma arvan, et teie just iseäranis ja meie äh, liikmesriigid peavad survestama tänast Gruusia valitsust, et vältida mitte ainult kohtusüsteemi menetlustes topeltstandardeid, vaid ka väga ilmselgeid raskusi, mida eh, seaduslik opositsioon peab läbi tegema. Eh, praegu on kohtuprotsess käimas eh, endise Gruusia presidendi vastu ja tegelikult kogu poliitilise partei vastu. selline käitumine ei kõlba kusagile Euroopa Liidu partnerriigi poolt ja nüüd peame meie andma endast parima et äh, seda survet rakendada Gruusia valitsusele, et selline tegevus lõpetataks. härra Randstorp, palun. Äh, lühike küsimus minu poolt. Äh, tahaksin jätkata äh, siin konkreetsete küsimustega. kas te saaksite rääkida meile Adžaariast, Gruusia osast ning äh, kohalikust Abatšintša perekonnast? suur tänu, suur tänu äh, ettekande eest, ütleb härra Carver. Äh, Briti peaminister on kutsunud üles Euroopa Liitu kas te näete, et äh, Gruusia äh, võiks olla näiteks potentsiaalne järgmine Euroopa Liidu liikmesriik? Thank you, Mr Chairman, I would like to congrat-. suur tänu, härra esimees, äh, ma tahaksin tunnustada mm, teid, härra Saaber. rahvapartei toetab Gruusia ja Euroopa Liidu assotsiatsioonilepingut, aga enne, kui me hääletame assotsiatsioonilepingu üle täiskogul tahaksin mina öelda äh, Gruusia ametivõimudele väga selgelt, et nad peavad olema väga ettevaatlikud ning nad ei tohiks kasutada valikulist kohtupidamist, äh, sest see jätab mulje, et äh, on poliitilise kättemaksu vajadus Äh, ning seetõttu seka-, sekkutakse ka kohtumenetlustesse. pärast seda, kui me ratifitseerime assotsiatsioonilepingu, ei ole äh, Gruusia sellistele poliitilistele nõudmistele väga avatud ja seetõttu me peame ütlema enne, et äh, see on meie nõudmine ja läbi teie, härra saadik, me peame ka seda tegema. proua Koomes, palun Äh, suur tänu, härra Saaber, teie ettekande eest. Äh, mõned äh, ja tegelikult paljud inimesed näevad Lõuna-Osseetia ja Abhaasia separatistlikes territooriumites seda, mis me võime, mida me nägime Krimmis ja võime näha ka Donbassis. minu küsimus teile. milline ülevaade on teil Lõuna-Osseetia ja Abhaasia inimestelt tegelikult sellest piirkonnast, sest eelmise korra, kui ma olin Gruusias, siis me käisime äh, ka Lõuna-Osseetia piiri peal ning meile anti informatsiooni, et äh, Lõuna-Osseetias ei ole väga palju inimesi, äh, sealne olukord on kohutav ning väga paljud inimesed on sellest piirkonnast lahkunud. Abhaasias on rahvast rohkem, aga millised on teie andmed kas inimesed lähevad ka sealt piirkonnast äh, hulgaliselt minema? ja edasi assotsiatsioonileping, äh, mida me praegu, mille üle läbirääkimisi peame Gruusiaga, me toetame seda lepingut ja saame aru selle tähtsusest, aga tõesti, kohtusüsteemi sõltumatus on põhimõte, mis on meile väga tähtis ja peab ütlema, et kui me olime seal kohapeal, siis äh, mulle valmistas muret see Äh, mida me oma kontaktinimestelt kuulsime, äh, ka juba praeguse valitsuse liikmetelt. edasi Mägi-Karabahhia küsimuses tahaksin ma teid kutsuda üles äh, käima peale sellega, et te tahate piirkonda minna külastama ja küsimus, kas keegi, kes on teist ehk kõrgemal positsioonil, näiteks kõrge esindaja, võiks survestada selle visiidi toimumisele? räägib esimees ilma mikrofonita, aga annab sõna härra Salverile ilmselt. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Salver, ma üritan vastata esitatud küsimustele selles järjekorras, nagu nad esitati. esimene küsimus puudutas piiride küsimust äh, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia vahel ühelt poolt ja siis äh, teisalt äh, Tbilisi kontrolli all olevate piirkondade vahel. kas Euroopa Liit on teinud piisavalt selleks, et peatada nende piiride jäigustumist. ma võtsin ähm, endale samasuguse lähenemise ähm, kui kõik teised, kes selles piirkonnas on Euroopa Liidu nimel käinud nimelt oli äh, väga palju tehti jõupingutusi selleks, et need, kes on administratiivpiirist äh, põhja pool, et nad ei jätkaks nende piiride äh, kinnistamist, äh, on olnud jõupingutusi palju selleks, et sellele piir, sellele lõpp teha. Need jõupingutused jätkuvad, aga loomulikult kõige olulisemad piirkonnad on äh, eraldatud sõna otseses mõttes äh, piiriga ja sinna ei ole juurdepääsu võimalik saavutada. okastraadiga eraldatud äh, ja seda jah, järjest rohkem ja rohkem me näeme raske on siinkohal öelda praegu, et kas Euroopa Liidu roll või liikmesriikide roll on äh, olnud edukas äh, selle protsessi peatamises, aga vähemalt on tehtud väga-väga tõsiseid jõupingutusi panna sellele, teha sellele lõpp ja ilmselt äh, Moskva seda ka kuulda võttis. nüüd teine küsimus esitati meie äh, suhteid Venemaaga, kuivõrd Venemaa on väga oluline mängur selles piirkonnas, mis on meie sõnum Venemaale? meie sõnum muidugi äh, ja minu sõnum, kui ma garaažiniga rääkisin, oli see, et me peame Genfi läbirääkimistega edasi liikuma, need peavad olema konstruktiivsed läbirääkimised ja Venemaa peab oma liitlastega Lõuna-Osseetias ja Abhaasias ka jõupingutusi tegema. selle kohta ma võin öelda nii palju, et mõningatel juhtudel on sellest isegi abi, teistel juhtudel mitte. kõigil on oma erihuvid mida äh, venelased väga äh, pidevalt jälgivad, aga loomulikult meie peamine sõnum on see, et me peame lähenema asjale konstruktiivselt. loomulikult Venemaa on nädalate jooksul sellest ajast peale, kui mina olen selle asja eest vastutanud, ol-, olnud üllatavalt konstruktiivne viimastel Genfi läbirääkimistel viimases voorus tõesti nad olid äh, väga-vägagi äh, valmis aruteludeks, aga seda ka teistel aruteludel, mis on nüüd kestnud juba kuid. Äh, Garažini, kes on siis asevälisminister ja Gruusia presidendi eriesindaja härra Haratšitše vahel teiselt poolt Neil on õnnestunud mõned praktilised kokkulepped sõlmida kaubandusvaldkonnas, transpordivaldkonnas ja see, need kokkulepped on ka vilja kandnud. ja nendes valdkondades on Venemaa ja Gruusia vahelised suhted olnud, äh, nagu öeldud, üllatavalt positiivsed, arvestades seda, mis äh, toimub nende lähinaabruskonnas, nimelt siis äh, Ukrainas. ja äh, selles valguses näen ma ka seda äh, lepingu ettepanekut, mille Venemaa on teinud Abhaasiale, aga ma tulen selle juurde tagasi, vastates äh, ühele teisele küsimusele. härra Maamikinsi küsimus, kuidas äh, separatistlikud piirkonnad allutada uuesti Gruusiale? see on väga-väga keeruline küsimus ja lahendatav ainult pikemas perspektiivis kui nüüd äh, just mingisuguseid üllatavaid ajaloolisi arenguid äh, esile ei tule, näen mina ainsa lahendusena seda, et Gruusia äh, avab mm, ennast samuti ja ähm, tühistab need piirangud, mille nad on seadnud nendele separatistlikele piirkondadele pärast seda sõda vahetult. nüüd oleks aeg olla avatum ja hakata tegema meelsusega rahva seas. Sinvali piirkonnas ja Abhaasias äh, väga paljud inimesed tahavad olla Gruusiaga pidevas ühenduses ja tuleb siis äh, nende meelsuse kallal äh, töötada selleks, et nad ei ütleks lahti Gruusiast, kuigi selliseid tendentse praegu seal on. ei aita ka sellest, et Gruusia teinekord suhtub väga eufooriliselt sellesse ja peaminister oma viimases kõnes oli ka kergelt eufooriline ja, ja see minu meelest kaasa ei aita, nii et võiks neid emotsioone natukene maha tõmmata. järgmine küsimus puudutas Armeenia rolli Euraasia äh, liidu kohta ja mida teha selleks, et äh, hoida seda piirkonda äh, Ähm, Euroopale lähedal. ma arvan, et Armeenias on väga palju inimesi, kes tahavad hoida suhteid Euroopaga, ma olen kohtunud peaministri, välisministri ja teiste ametkondade esindajatega ja selgelt tuleb välja see, et see ei ole nüüd nendel mingisugune valik, et üks või teine, nad tahaksid äh, selgeid ähm, sidemeid hoida alal Euroopaga ja on kindlasti valmis astuma selleks ka praktilisi samme praegu jah, on tõsi, et Venemaa mõju on äh, seal dominantne ja äh, Abhaasial ei olnud ilmselt valikut äh, muud, kui liituda selle Euraasia Liiduga. järgmine küsimus, Euroopa Liidu projektid Mägi-Karabahhias. meie toetame seal inimestevahelisi kontakte, aga arusaadavatel põhjustel on äh, Eh, seda seal piirkonnas väga raske saavutada, selles kontekstis ei ole see võimalik. meie mm, pigem eelistame siis seda, et me toome inimesi siia Brüsselisse. nüüd äh, välis- ja, ja kaitsepoliitika missioon, kui äh, rahu on jalul, siis võib-olla võiks sellele mõelda, kuid see oleks võimalik ainult väga loova lähenemisega praegu see ei ole lähis, tõsiseltvõetav lahendus, aga seda võiks kaaluda, kui hetk on selleks küps. majandusküsimused ähm, äh, separatistlikes piirkondades, et kas on asjad seal tõesti väga kehvasti. minu äh, enda arvamus on, olles seal nüüd mitu korda käinud, see, et ega ta ei ole oluliselt halvem kui teistes äh, piirkondades sealkandis äh,, Armeenia või, või, või Gruusia maapiirkonnad. jah, investeeringuid on palju Venemaa poolt, eriti Lõuna-Osseetias on tunda, et igasugused taristutööd Žinvali äh, linna, kui seda võib linnaks nimetada, aga siis selle linna piirides äh, käivad väga hoogsasti, nii et ei saa öelda, et olukord nendes piirkondades oleks nüüd äh, kehvem kui, kui teistes seal regiooni osades, eriti just kui võrrelda siis maapiirkondadega. üsna mitmed äh, saadikud küsisid selektiivse kohtupidamise kohta küsimusi see ei ole otseselt seotud äh, minu mandaadiga, see tegelikult on äh, Gruusia siseküsimusi puudutav äh, teema ja tegelikult tegeleb sellega meie delegatsioon Tbilisis. ja kui me oleme kohtunud Gruusia esindajatega, siis ma olen jätnud selle ka delegatsiooni juhtida, aga me oleme, ma olen mitu korda öelnud, et Euroopa Liidul on tõsiseid küsimusi selle kohta, et äh, kuidas lahendatakse endise juhtkonnaga seotud äh, juurdlused ja uuringud nüüd äh, see Abhaasiale pakutud leping Venemaa poolt, proua Piiri, teil on täiesti õigus, ma oleks pidanud sellele võib-olla oma sissejuhatuses viitama. kas tegemist on tõesti nii-öelda vaikiva annekteerimisega? me teame, et Gruusia sellist terminoloogiat kasutab, mina oleksin ettevaatlikum. kui te seda lepingut vaatate, siis seal jah, on palju seadusandluse harmoneerimise kohta sees, äh, ühtsete reeglite kohta sees, räägitakse palju lõimumisest, aga ma ei ütleks, et tegemist on suisa annekteerimisega kui see nüüd alla kirjutatakse ja rakendatakse nii, nagu Venemaa on välja pakkunud. nagu te teate, eile tuli välja see, et Abhaasia on esitanud vastupakkumise ja seal ähm, muudetakse pealkirja ja ka sisu oluliselt ja, ja väga palju asju on sealt välja võetud, mida Venemaa välja pakkus, räägitakse nüüd partnerlusest väga paljud äh, sätted äh, sõjaväelise lõimumise kohta äh,, korravalveorganite lõimumise kohta on nüüd palju väiksema tähtsusega selles lepingus ja minu esialgne hinnang sellele vastupakkumisele Abhaasia poolt on see, et see ilmselt oleks selles mõttes teistsugune leping, kuna seal oleksid, selle kohaselt oleksid Venemaa ja Abhaasia vahelised seosed nõrgemad. me eeldame, et see kirjutatakse alla, me eeldame, et ilmselt veel sellel aastal kuivõrd see puudutab otselt otseselt ähm, Venemaa-poolset finantseeri, Venemaa-poolseid finantseeringuid selles piirkonnas, aga ootame-vaatame. meie oleme praegu Gruusiale äh, teinud ettepaneku, et äh, loomulikult äh, neil on õigus oma seisukohta väljendada selles küsimuses ja nad teevadki seda, aga me peame ootama ära, kuni jõuab meie lauale lõppversioon ja siis vaatame, jälgime arutelusid Abhaasias vaatama, millised on Venemaa ja Abhaasia vahel tulevate läbirääkimiste tulemused ja siis äh, ütleksime täpsemalt välja, mida meie arvame. me oleme nii Abhaasiale kui ka Venemaale muidugi äh, viidanud, et Venemaa poolt pakutud äh, lepingu allkirjastamine oleks meie meelest pigem negatiivne, me ei tervitaks seda ja seaks küsimärgi alla Abhaasia suveräänsuse selle märkuse me tegime koos äh, Genfi kohtumisel, äh, kus olid kohal äh, nii Garagin kui ka härra Tširikpa, kes on Abhaasia de facto välisminister, me oleme neile öelnud selles osas oma arvamuse välja mitu korda neievahelistes kontaktides ja see vastab ka sellele küsimusele, et millised on meie kontaktid Abhaasia äh, võimudega ja, ja üldiselt küll mitte igapäevased ei ole need kontaktid, aga piisavalt sagedased. nüüd ähm, siis järgmine küsimus äh, oli vist äh, see, et kas me tõesti peame Abhaasiat aitama ja aitama Venemaal okupeerida Abhaasia kui lubate selle küsimuse niimoodi sõnastada. meie üritame läbi viia projekte selles piirkonnas ja oma kohalolekut äh, alal hoida. me kindlasti Abhaasia võime ei aita ja kindlasti mitte ei aita me Venemaad. meie üritame abiks olla Abhaasia äh, kodanikuühiskonnale meil on väga palju kontakte seal, mille, kellest tuleb välja see, et nende peamine eesmärk ei ole sugugi see, et Abhaasia liituks Venemaaga. väga palju on minu hinnangul neid inimesi, kes tahavad säilitada oma suveräänsuse ja iseseisvuse. ma lisaksin siia ka de facto välisministri härra Tšerikpa, kes kindlasti on üks selle lepingu muutmise taga olevaid peamisi isikuid, selle hing ja vaim äh, ja seega meie ei aita ei Venemaad, ei aita Abhaasia võime, aga aitame läbi oma tegevuse kaasa kodanikuühiskonna äh, olukorra parandamisele ja meie peamine eesmärk, nii nagu kõik on ilmselt nõus, me tahame anda võimaluse reintegreerida need de facto separatistlikud piirkonnad Gruusiasse, eh, sellepärast et Euroopa Liit eh, on seadnud eesmärgiks eh, Gruusia territoriaalset ühtekuuluvust mitte rikkuda järgmine küsimus on see, et kas Gruusia peaks olema Euroopa Liidu potentsiaalne kandidaat äh, ja liikmesriik. sellele küsimusele mina ei oska vastata. me teame, mis on Gruusia püüdlused olnud, me teame, et nad soovivad läheneda Euro-Atlandi äh, struktuuridele, nad on teinud suuri jõupingutusi selle nimel, aga kas nad nüüd äh, kandidaatriigiks kujunevad, seda mina ei tea, vähemalt praegu mitte praegu nad seda kindlasti ei ole ja siis äh, esitati küsimus ka Džaaria kohta. selle kohta oskan öelda nüüd nii palju, et ma olen seal käinud korra äh, eriesindajana. me kõik teame, et pärast äh, Roosi revolutsiooni läks Džaaria tagasi Gruusia alla, eraldati talle teatav autonoomia. Gruusia on andnud lubaduse, et sellest autonoomiast peetakse kinni, aga ausalt öeldes äh, see, mida me oleme näinud seni, ähm, tundub, et on antud vähikäik sellele lubadusele, see on lihtsalt see, milline on see tegelikkus täna. kui me vaatame Jaria piirkonda ja seda, milline võiks olla potentsiaalselt ähm, temaga toimuva mõju äh, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia jaoks, ähm, kui nemad nüüd peaksid äh, kaaluma seda, et kas nad läheksid Gruusiale tagasi või ei, siis äh, Adžaar ei oleks väga hea näide. nüüd esitati küsimus, äh, kas Lõuna-Osseetia ja Abhaasia on mustriks sellele, mis toimub praegu Donbassis Ukrainas. ma ei tea, kas see on nii, jah, võib ju seda niimoodi tõlgendada kui ma aseritega kohtusin, siis äh, nende president vist siis ütles, et kui te olete QM-i liige, siis te tegelikult ütlete lähti oma territooriumist äh, pärast etnilise konflikti aegumist, jah, üldiselt see nii on. Ähm, niimoodi need asjad seal selle mudeli järgi käivad aga kui ka seekord seda mudelit jälgitakse, siis võib-olla nii minna, aga ma hoiaksin siiski tagasi oma äh, seisukohaga praegu. Mm, praegu on otsad veel lahtised ja vaatame, kas siis on võimalik äh, mingi hetk võrrelda neid Äh, olukordi. praegu veel see nii ei ole minu meelest, me ei saa öelda seda, et see, mis Ukrainas toimub, on maha kirjutatud sellest, mis on toimunud pärast Gruusia konflikti ja ärgem unustagem, et kõik need konfliktid, mis on esile kerkinud, nende juured on erinevad äh, välja kujunenud läbi väga pika aja jooksul ja kõigil on oma iseloomujooned, aga üks on selge, et Venemaa üritab tagada oma mõju piirkonna selles äh, regioonis äh, ja lõppkokkuvõttes on äh, see piirkond väga oluline osa endisest Nõukogude Liidust ja me teame kõik, mida president Putin Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest arvab üks saadik küsis selle kohta, et ähm, kuidas ähm, elavad need inimesed, kes nendes ähm, separatistlikes piirkondades elavad, kas nende elu on kehvem kui varem. tegelikult ma tunnen äh, paremini ainult Lõuna-Osseetiat, ma käisin seal enne kahe tuhande kaheksanda aasta konflikti. mul ei ole jäänud see mulje, et inimesed seal nüüd täna elaksid halvemini kui varem, võib-olla isegi vastupidi. võib-olla sellepärast, et äh, on äh, Venemaa poolt tulnud väga-väga äh, suured investeeringud ja rahasüstid. raske on öelda, kas inimesed elavad seal täna halvemini kui, kui varem, see ei oleks ilmselt õiglane niimoodi öelda. ja viimane küsimus puudutas Mägi-Karabahhiat. paluti, et ma peaksin äh, jätkuvalt nõudma visiidiõigust sinna piirkonda, ma luban teile, et ma kavatsen seda ka tulevikus nõuda ja loodetavasti üsna pea mulle see võimalus ka avaneb. suur tänu. suur tänu vastuste eest läheme nüüd ähm, järgmise päevakorrapunkti juurde. see on äh, assotsieerimisleping, kolleeg Mamikinson, raportöör ja ma teen ettepaneku, et me käsitleme järgmist äh, kahte päevakorrapunkti koos ja palun ka kolleegil minult üle võtta koosoleku juhatamine. Äh, tänan, esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki variraportööre ja parlamendisaadikuid, kes esitasid oma muudatusettepanekud. lugesin need tähelepanelikult läbi ja ma usun, et nad on väga oluliseks lisatäienduseks ja muudavad raporti paremaks. Teie kommentaarid ja ettepanekud on väga olulised ma olen kindel, et need võimaldavad meil jõuda heale kompromissile ja raport saab olema heas tasakaalus. ma usun, et äh, see raport äh, muudab Gruusia ja Euroopa Liidu vahelised suhted tihedamaks äh, nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes mul on väga hea meel ja ma olen väga rahul sellega, et äh, minu põhisõnum raportis ja ka muudatusettepanekute põhisõnum äh, toetab äh, seda arengut, et Gruusia läheneb veelgi rohkem Euroopa Liidule. me suhtume väga positiivselt ka reformidesse mis on Gruusias läbi viidud äh, seda assotsiatsioonilepingut ette valmistades. aga siiski peaksime me tähelepanu juhtima ka sellele, et äh, esineb äh, selektiivset õigusemõistmist, nagu mainin mina oma raporti põhiosas ja nagu mainite ka teie oma muudatusettepanekutes. ma usun, et äh, me ei saa Gruusia eest ähm, kodutööd äh, nii-öelda ära teha. Gruusia justiitssüsteemi on vaja reformida. aga kui me politiseeriksime need reformid, äh, siis sellel oleks äh, vastupidine mõju justiitssektorile. ma tean äh, seda teemat hästi, kuna Lätis on ka justiitssektor teinud läbi samalaadsed reformid. praegusel hetkel on äh, Gruusia reformid isegi kaugemale jõudnud kui sarnased reformid Lätis. õigusriiklus on kindlasti teema, mida me peaksime ka edaspidi kommenteerima ja kaasama ka rohkem õiguseksperte sõltumatu justiitssektor peaks olema ka kindlasti äh, Gruusia riigi nurgakiviks. mis puudutab nüüd muudatusettepanekuid, äh, mis käsitlevad Venemaa rolli kõikides nendes protsessides, siis äh, raportöörina tahaksin mina toonitada, et oleks mõistlik äh, pöörata rohkem tähelepanu Gruusiale ja aidata Gruusiat selle asemel, et äh, juhtida tähelepanu Venemaale ja tema rollile nendes arengutes, mida me Gruusias täheldame. Gruusial ei olnud äh, lihtne jätkata pärast äh, kahe tuhande kaheksanda aasta sõda, aga ma tahaksin siinkohal äh, veel toonitada, et tegemist on tõesti raportiga Gruusia, mitte Venemaa kohta, tänan. suur tänu. ja järgmine kõneleja nüüd. härra Štetina tänan räägin emakeeles. sellepärast niimoodi tuleb mu sõnum paremini läbi. rahvapartei toetab Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise assotsiatsioonilepingu allakirjutamist, me usume, et äh, sellest äh, saab kasu äh, Gruusia riik, sellest saavad kasu Gruusia kodanikud, me saadame Euroopa Parlamendi poolt äh, siis ka välja omapoolse tugeva signaali, mis on väga oluline, arvestades äh, seda, et äh, Venemaa peab välja kuulutamata sõda Ukraina vastu ja samuti toetab separatismi Lõuna-Osseetias ja Abhaasias me peaksime omalt poolt tegema kõik selleks, et soodustada lepingu ratifitseerimist. ma tahaksin äh, õnnitleda raportööri tehtud töö eest, tahaksin tänada teda ka selle eest, et ta käis äh, isiklikult Gruusias kohal ja suhtles äh, kõikide olulisemate osapooltega me mõlemad äh, kusjuures oleme enne poliitikasse tulekut töötanud äh, Gruusias ajakirjanikena, nii et meil on äh, kindlasti siin suuresti sama lähenemine. muudatusettepanekud võimaldavad meil keskenduda kõige olulisematele, kiireloomulisematele teemadele, milleks on justiitssüsteem ja selle ärakasutamine poliitiliseks kättemaksuks. seda on mainitud äh, mitmeid kordi juba erinevate poliitiliste fraktsioonide esindajate poolt siin Euroopa Parlamendis. tahaksin mainida ühte kuupäeva, mis oli väga valulik äh, minu riigile, see oli tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa, mil äh, Nõukogude Liidu väed okupeerisid äh, Tšehhoslovakkia ja miks ma seda mainin? sellepärast, et kommunistid on kasutanud eufemismi Varssavi pakti vägede sisenemine, nad keeldusid äh, seda okupatsiooni teisiti nimetamast ja me peaksime vältima eufemisme ka Gruusia puhul, me ei peaks rääkima okupeeritud territooriumitest, vaid separatistlikest äh, piirkondadest. ja seetõttu ma tahaksin jääda Euroopa Parlamendi äh, arvamuse juurde aastast kaks tuhat üksteist, kus öeldakse selgelt välja, et need piirkonnad on okupeeritud. tahaksin mainida ka viisa lihtsustust. Euroopa Komisjon kinnitas eelmisel nädalal üle, et Gruusia on kiitnud, on täitnud viisa lihtsustuseks vajalikud esimese faasi sammud, nii et nüüd jõuab Gruusia lähemale põhieesmärgile, milleks on viisavabadus ja me peaksime kindlasti kasutama võimalust ka sellele teemale tähelepanu juhtida. härra Mamikins. jään ähm, ära ootama teiepoolseid äh, kompromissmuudatuse ettepanekuid ja kohtumisi. me peaksime kindlasti käesoleval või järgmisel nädalal äh, leidma aega, et teksti lõplikus sõnastuses kokku leppida. rahvapartei nimel kinnitan ma, et me teeme enda poolt kõik vajalikku, et ette valmistada selle raportiga edasiliikumist, aitäh! härra Toomas Messerich, palun um,. I am going to be very quick, first of all I would like to thank Äh, teen kiiresti. kõigepealt tahaksin äh, küsi-, tänada oma kolleegi, härra raportööri selle suurepärase töö eest. ma arvan, et äh, hoolimata muudatusettepanekutest, mida on palju, on teksti tuum ja põhiline sisu väga oluline ja, ja hea. muudatusettepanekud enamasti tulid just valikulise kohtupidamise küsimuse osas kuigi meie fraktsioon on toetanud alati rahvusvahelistes suhetes konkreetsete sõnade väljaütlemist ja sel puhul ka, aga sellegipoolest ma kutsuksin teid ettevaatusele, sellepärast et äh, valikulist kohtupidamist äh, pidevalt nimetades siin ja samas, samas teades, et viimaste aastate kohtureform on olnud osaliselt edukas, see Gruusiat kõik ei aita, püüame seetõttu kompromissi äh, teksti kokku panna, sellepärast et äh, me peame siin motivaatorid alles jätma, seda terminit siin üle korrata pidevalt ei tasuks, ülejäänud osa selles tekstis oli väga hea. suur tänu. kolleeg Kalniete, palun Äh, suur tänu, härra esimees, tahaksin puudutada kahte küsimust. üldiselt äh, on see raport hea ja see on sõnastatud äh, sellisel moel, mida on kasutatud ka meie koja varasemates dokumentides. ma tahaksin rõhutada, et on väga oluline, et me räägime Venemaast selles raportis, sellepärast et äh, tänane olukord on seotud Venemaa eelmise tegevusega ning äh, ka nende kohustustega, mida Venemaa on kahe tuhande kaheksanda aasta äh, vaherahulepinguga sõlminud. Venemaa peab oma lepingulistest kohustustest kinni pidama ning ka Eh, Euroopa Liidu vaatlusmissioone laskma eh, separatistlikesse piirkondadesse. ainult nii on võimalik eh, tegelike tulemusteni jõuda. samuti peab Venemaa ütlema lahti Lõuna-Osseetia Abhaasia tunnustamisest, et pidada kinni rahvusvahelisest õigusest. toetan ka seda, et me mõistame hukka Äh, piirialade tarastamise ja edasi valikulisest äh, kohtumõistmisest või õigusmõistmisest. ma sellegipoolest äh, termini konkreetset kasutamist toetaksin, sellepärast et olles pärit maalt, mis on läbinud pikaajalised reformid, tean ma seda, et on oluline see, et meie partnerid äh, kasutasid seda võimaluste akent, et meid äh, survestada äh, tõeliste lahenduste leidmisele. Euroopa Liit peab väga sa-, väga selgelt äh, tuvastama probleemid, enne kui me ratifitseerime assotsiatsiooni lepingu ja ratifitseerimist kui sellist ma toetan väga tugevalt. me peame selgeks tegema Gruusia ametivõimudele, et nad peavad olema ettevaatlikud ning ei kasu-, ei, mitte kasutama äh, valikulist kohtupidamist äh, ega isegi looma sellist muljet, et nad maksavad kätte oma poliitilistele äh, rivaalidele. praegu jääb mulje, et poliitilise kättemaksu tahe on olemas, aga kohtumenetluste sõltumatust see igatahes ohustab. suur tänu. suur tänu. härra Juurek, palun E, chciałem podziękować za przygotowanie tego sprawozdania, które daje bardzo dobrą podstawę. Suur tänu, härra esimees. E, ma arvan, et see raporti eelnõu on e, väga hea raporti eelnõu ja on heaks aluseks Euroopa Liidu ja Gruusia vaheliste suhete arendamiseks. ma olen põhimõtteliselt nõus selle raporti joontega ja ECR fraktsiooni nimel ma ütleksin äh, nii palju, et äh, meie toetame seda, et nii kiiresti kui võimalik äh, allkirjastatakse assotsieerumisleping Euroopa Liidu ja Gruusia vahel, me toetame demokraatia arengut Gruusias ja tuleb silmas pidada ka seda, et oluline on siinkohal see, et äh, kõik reformid, mis on alates äh, rooside revolutsioonist äh, algatatud, viidaks ka lõpule ja et ei läheks kaotsi see, mis on seni saavutatud. see on eelmise Gruusia valitsuse ja praeguse valitsuse suur teene olnud meie jaoks on normaalne see, et äh, loomulikult valitsused vahu-, vahetuvad äh, su-, sujuvalt, aga ärgem unustagem seda, et see ei ole sugugi tavapärane olla selles piirkonnas, mis läks Ukrainale maksma see, et nad tahtsid valitsust muuta. ja ma arvan, et äh, see, et Gruusias läksid, läks võimuvahetus nii sujuvalt, on väga-väga suur asi ja nüüd räägiksin sellest, millele ma viitasin muudatusettepanekutes. kõigepealt tuleb arvestada sellega, et Gruusia ühiskond kõik toetaksid seda Euroopale lähenemise soovi ja äh, Euro-Atlandi Liiduga liitumist. Gruusia ei tohiks loobuda nendest eesmärkidest, äh, sest need eesmärgid on täna Gruusia ühiskonnas väga äh, tugevalt kanda kinnitanud, ma tahaksin seda siinkohal eraldi rõhutada. ja veel meie suhted Venemaaga ja kogu selle piirkonnaga, selle alus, nende suhete aluseks peab olema solidaarsus, me peame toestama kõiki neid riike, kes loodi pärast Nõukogude Liidu laialivalgumist. ja kui lubate, üks ajalooline märkus, tänaseks äh, on nüüd möödunud peaaegu sada aastat Esimese maailmasõja algusest, Venemaa impeerium äh, peaks nüüd ometigi hakkama oma äh, vabandust, sellele eelnes Venemaa impeeriumi dekolonialiseerumine ja sellele järgnevad revolutsioonid äh, ja need piirkonnad, millest me täna siin räägime, on sada aastat oodanud seda, et ka nemad vabastataks Venemaa impeeriumi alt Nende äh, vabaduse iha on olnud tuntav äh, väga kaua, äh, kuid see iha lämmatati Nõukogude Liidu all. nüüd on meie kord neid riike toetada, sellepärast et me toetaksime sarnast piirkonda endale, kelles rajaneb sarnastel moraalsetel alustel ja see on meie moraalne kohus neid aidata me ei taha seda assotsieerumislepingut sugugi alahinnata, see on äh, suur leping, me tahame, et selleks, sellest tulevikus kooruks välja liitumine, et Gruusia saaks liituda äh, täisõigusliku liikmena äh, Euroopa Liiduga. see, mis on saavutatud pärast rooside revolutsiooni, on nüüd seatud ohtu selles piirkonnas pead on tõstmas natsionalistlik liikumine endise pea, endise presidendi Saakašvili äh, all, me peame sellele vastu astuma, kui me vastu ei astu, siis on jällegi tulemuseks Gruusias järjekordne poliitiline ummikseis ja, ja sellest võidavad ainult need, kes on demokraatia vastased meil on vaja äh, poliitilist konsensust. me peame rõhutama seda, kui oluline on kodanikuühiskonna roll, kui oluline on äh, see, et äh, meil on moraalne kohustus aidata jalule Gruusia demokraatlik riik. ja unustada ei tohi ka ortodoksliku kiriku rolli, see roll on selles riigis äärmiselt, äärmiselt tähtis tähtis, äh, nemad valvavad äh, nii-öelda Gruusia südametunnistuse üle. ja veel üks märkus, Venemaa okupatsioon selles piirkonnas äh, no tegemist on öö, okupatsiooniga, tegemist ei ole separatismiga, see, tegemist ei ole kodusõjaga. kahe tuhande kaheksanda aasta sõja jah, lõpuks lahendas rahvusvaheline sõjaväeline kohalolek, aga Venemaa oli see, kes selle sõja tekitas ja Venemaa lõi endale armeega juurdepääsu nendele piirkondadele. tegemist on sissetungiga Gruusia piirkonnale. kui me tõesti tahame toestada Gruusiat, kui me tõesti tahame äh, Äh, tugevdada sidemeid Gruusia ja Euroopa Liidu vahel, siis ei tohi pilku pöörata sellelt äh, põhiliselt probleemilt Gruusias, mis on kõikide teiste probleemide allikaks. nimelt äh, nende probleemide allikaks on Venemaa poliitika, mille vastu tuleb Gruusiat kaitsta. suur tänu, härra Juurak. kui rohkem sõnu ei ole, siis ma annaksin sõna härra Maaminkinsile Vēlreiz liels paldies. Aina Palaurāna, disculpe. J'ai bien entendu mon collègue euh, Marek Jurek. jah äh,, ma kuulasin väga põneva, pinevalt seda, mida ütles äh, äh härra Jurek, minu kolleeg ähm, ja mul on veel meeles äh, härra Sarkozy roll äh, kahe tuhande kaheksanda aasta sõjas, ähm, aga kahjuks see äh, pilt ei ole mustvalge, ei ole nii, et ühel pool on kurjad venelased ja teisalt äh, vabadus. me oleme täna silmitsi olukorraga, kus omavahel on kokku põrkamas äh, ida ja Ameeri-, idapiirkondade ja ameeriklaste huvid ja väga paljud teised huvid veel äh, täna ei ole meil ju ometigi enam äh, Stalin Venemaa otsa, eesotsas, äh, nii nagu härra Marek Jurek justkui nagu viitas. me peame siiski väga tasakaalukalt lähenema ja mõõdukalt lähenema, kui me tahame tõesti rahu kaitsta, vältida sõda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 see, mida nüüd ütles minu prantsuse kolleeg, pani mind äh, sõna võtma. tahan teile ühte asja öelda, daamid ja härrad. Gruusia rahvas on äh, väga suure ajaloolise pärandiga rahvas, nendel on olnud äh, Äh, väga mitmekülgne ajalugu, tegemist on vanarahvaga, viiendast äh, sajandist on nendel juba mälestusmärke oma piirkonnas, Euroopas on sellisteid, selliseid vanu kultuure vähe. Need on kristliku kultuuri äh, mälestised viiendast sajandist, need on aga Venemaa armee poolt kahe tuhande kaheksandal aastal halastamatult maha pommitatud Äh, see, kui pommitati näiteks Canterbury kirikut, sellest räägime me ikka ja jälle, aga kui siinsamas meie naabruskonnas veel selliseid pommitusi on olnud ja veel hiljutisel ajal, siis ei räägi me sellest ja tegemist on väga kurva, kurva episoodiga selle suure rahva ajaloos. Nende võitlus sõltumatuse, autonoomia äh, nimel äh, räägitakse siin lihtsalt, et tegemist on mingisuguse rahvusvahelise äh, vandenõuteooriaga, väga kurb, kui me seda niimoodi kirjeldame. suur tänu, härra raportöör, palun. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada kõiki, kes äh, debatis sõna võtsid ja ma arvan, et äh, on suur tõenäosus, et me jõuame heale kompromissile. toetan kõike seda, mida on öeldud valikulise kohtupidamise kohta ja minu positsioon on täpselt samasugune. minu arust on oluline, et äh, sellist kohtupidamist ei oleks. ma olen kindel, et äh, me saame äh, kompromissi valmiduses keskpõrandal kokku ja ma olen kindel, et novembris, kui hääletame komisjonis ning ka täiskogu hääletusel, enne seda saame kõik need asjad kokku leppida omavahel. suur tänu! suur tänu, härra raportöör. seitsmeteistkümnendal novembril hääletame. enne seda on võimalik ka äh, vaadata läbi muudatusettepanekud. Äh, sada kolmkümmend kaks muudatusettepanekut on tehtud ja ma arvan, et raportöörid ja äh, variraportöörid leiavad siin kompromissid ning seitsmendal novembril äh, jõuab Inta kokkuleppele, äh, nii et oleme õiges ajakavas selleks, et viieteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda detsembri täiskogul äh, lõplik otsus vastu võtta. nii et kolmanda riigina on siis Gruusia assotsiatsioonilepingu ratifitseerimine kõne all. suur tänu, härra raportöör jõuame edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, Ukraina teema. meil on siin äh, mõtete, arvamuste vahetus äh, proua Tsuetaga, äh, kes oli eriületannetes ning ka härra Plankovitš, kes Euroopa Liidu poolt valimisvaatluste missiooni juhtis. ja juba enne ütlesin siin et äh, mul oleks väga hea meel, kui äh, paar sõna siin öeldaks ka selle kohta, nende nõndanimetatud pühapäevaste äh, valimiste osas venemeelsetes separatistlikes piirkondades ning äh, annaksin kõigepealt Tanade Sueletale äh, sõna, kes on OCE e, äh, pikaajalise missiooni juht olnud Ukrainas ja kõigepealt annamegi sõna sissejuhatuseks talle ja siis härra Plankovitš. aga tahaksin juba tänada oma kolmeteistkümmet kolleegi, kes missioonil käisid, aga kõigepealt siis proua Teesuleta, teil on sõna Thank you, Mr Chair I.... suur tänu, härra esimees. ma sain aru, et te tahate, et ma räägiksin kahekümne kuuenda oktoobri valimistest ja mitte e, pühapäevastest valimistest Donbassi e, Ukraina ja idaosas. E, nende kohta ei olegi midagi öelda, sest neid me ju ei vaadelnud. esiteks tahaksin ma teid tänada, härra esimees ning äh, ka austatud äh, komisjoni liikmeid, et kutsusite meid siia. Äh, olen kolmandal korral juba teie ees ja mul on väga hea meel, et olen saanud tagasi tulla. meie vaatlusmissioon Ukrainasse siis Äh, missioon ei olnud nii suur kui mai presidendivalimiste äh, missiooni jaoks. seitsesada liiget oli meie missioonil. seitsmeteistkümnendal septembril jõudsime siia, kaheksakümmend pikaajalist vaatlusmissiooni liiget äh, kutsuti kahekümne seitsmendal septembril ning oktoobris järgisime me kõiki regioone. meie missioon lõpetati eelmise nädala reedel me ei saanud oma missiooni inimesi saata äh, separatistlikesse piirkondadesse, Luhanskisse ja Donetskisse, sellepärast et need ei ole äh, Ukraina ametivõimude kontrolli all. Äh, ülemraada neljasaja viiekümnest kohast on seetõttu separatistlike piirkondade mandaadid praegu tühjad. seitsekümmend riiki kolmkümmend üheksa riiki saatis oma esindajad missioonile. üheksakümmend Euroopa Liidu poolt rahastatud äh, vaatlejad samuti. valimispäeval oli meil kakssada äh, parlamenti äh, vaatlejat, ka Euroopa Parlamendi omad samuti täname OECD Parlamentaarset Assambleed assambleed ning äh, teisi assambleesid äh, oma missioonivaatlejate saatmise eest. Äh, Sa-, saime üle kolme tuhandet valimisjaoskonda jälgida ning jõudsime järeldustele, mis on teie käes. seal oli neli tuhat raportit meie vaatlejatelt. nagu teate, meie hinnang oli üleüldiselt positiivne, eriti just äh, valimiste päeva osas, äh, sest äh, valimised olid hästi korraldatud ja üheksakümne üheksas valimisjaoskonnas olid need edukad. menetluslikud probleemid olid teatud kohtades, aga võiks öelda, et valimised toimusid ühelaadselt kõikides meie vaadelduspiirkondades ja nagu öeldud, Luhanskis ja Donetskis meie vaatlus ei toimunud, aga Donetskis, Slavjanski ja Kramatorski äh, linnas me valimispäeval käisime. Äh, presidendivalimistega sarnaselt äh, olid valimised sõltumatud ja Keskvalimiskomisjon need korrapäraselt läbi viis ning see on väga positiivne pärand tulevikuks Ukraina jaoks, sest need kaks olulist valimist sel aastal hästi läbi viidi Äh, need raskused, äh, mida me tunnustas, tuvastasime, äh, oli see, et seotud sellega, et inimesi tuli valima palju, aga töötajad valimisjaoskondades jäi napiks. valimispäev oli rahumeelne, riigi ees seisavad väga suured väljakutsed, kahekümne kuuendal oktoobril rahumeelne separatistlikes piirkondades äh, Minskis äh, eelmisel nädalal äh, nägime me kolmekümne viit haavatut ja kahtekümmet surmajuhtumit ähm, valimiste järgselt äh, oleme me näinud äh, ka ähm, apellatsioonide äh, menetlemist. üheksateist valimisjaoskonda olid problemaatilised, kuus nendest separatistlikes piirkondades mõningates äh, osakondades Luhanskis ja Donetskis olid avatud ainult mõned äh, valimisjaoskonnad, ühes äh, ainult neli. sealsed töötajad olid välja vahetatud just enne valimispäeva. ja just välja vahetatud töötajad valimisosakondades põhjustasid kõige rohkem kaebusi Need, kes äh, teavad, kuidas äh, valimisi on äh, varasemalt läbi viidud, teavad, et varasemalt olid probleemid ka haldusstruktuuride kuritarvitamisega. me oleme ka jälginud, seiranud meediat, see on meie mandaadi osa, oleme kaks piirkondlikku ja kuut riiklikku kanalit jälginud ning võin öelda, et meediamaastikul äh, olid ärihuvid äh, peamised ning rahvuslikud debatid äh, rahvusringhäälingu sisseviimine rahvusringhäälingus on väga tervitatav, aga praegu ei ole igatahes institutsioonide poolt äh, selliseks debatiks äh, valmisolekut. Äh, valimisvaatlusmissiooni juht härra Plankovitš teab, et kuus kahekümne üheksast parteist sai sisse parlamenti, kommunistid jäid välja kohtade jaotus üheksakümne üheksa protsendi äh, tulemuste põhjal on see, et äh, Petro Porošenko plokk saab äh, sada kolmkümmend kaks kohta, peaministri Arseni ja Tšenuki rahvarinne sai vähem kohti, kaheksakümmend kaks kohta, sama Pomish on üllataja kolmkümmend viis, kohta saavad nad Ülemraadas ja koalitsiooni läbirääkimised, nagu teate, siis toimuvad praegu. ka naiste esindatus on pettumust avaldav. nelikümmend seitse naist saavad Ülemraadas oma kohad. nelikümmend kolm on neid olnud senises parlamendis. naiste vähene esindatus äh, isikumandaatid äh, saavutasid ainult kaks naist. Äh, äh, hästi korraldatud valimised on olnud väga heaks aluseks selleks, et Ukraina saaks silmitsi seista nii majanduslike kui poliitiliste suurte väljakutsetega. oluline on ka tunnustada, et Äh, ükski suurematest parteidest ei ole äh, apelleerinud äh, valimistulemuste osas. oluline on ka see, et poliitiline tahe on olemas, et pikaajalised OECD e, soovitused ellu viidaks. esimene neist on valimisseaduse elluviimine ka kampaania rahastamine äh, on teema, millega on ainult osaliselt äh, tegeletud ning Ukraina ametivõimud äh, meiega juba töö, koostööd teevad, et uut seadusandlust selles osas rakendada. tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on uued uute seaduste vastuvõtmine, mis tagaksid valimiskorraldamises äh, Äh, uusi reegleid, äh, eriti just valimisjaoskondade töötajate osas. daamid ja härrad, ma arvan, et äh, selle valimisvaatlusmissiooni positiivsed tulemid viivad selleni, et uus parlament saab erinevad reformid läbi viia, sealhulgas ka valimisseadusreformi. suur tänu, härra esimees! Report, suur tänu selle aruande eest, härra Plenkovitš, palun järgmisena. suur tänu, esimees Prook. kõigepealt ma tahaksin siinkohal viidata kõikidele kolleegidele, kes on äh, Euroopa Liidu Ukraina parlamentaarse delegatsiooni liikmed, tere tulemast teile! ma tahaksin tervitada siin ka kõiki neid, kes osalesid Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissiooni äh, missioonist äh, erakorralistel parlamendivalimistelt Ukrainast, ma tahaksin tänada OSCE ja ODHIR-i ähm, kolleege ähm, tehtud töö eest. Nemad olid seal pikemalt kohal kui meie, nii et suur tänu, proua Tanade Zulueta teile. Nad on teinud seal väga olulist tööd, seadusandlikku äh, tööd jälgides, meediakajastust jälgides ja loomulikult äh, lugemisprotsessil olid nad osalised ja nii edasi. ma tahaksin siin viidata äh, kahele aspektile, millest me võime nüüd siis rääkida nende erakorraliste valimiste kontekstis. kõigepealt menetluslikud küsimused, kuidas need valimised korraldati, proua Desulueta viitas sellele, milline on nüüd uus äh, parlament, seal peaks olema nelisada viiskümmend saadikut, kakssada üheksakümmend nendest valitud enamushääletusel, kakskümmend viis kinnistest nimekirjadest ja ülejäänud piirkondlikest valimisniirkondadest, aga nüüd uus eh, parlament eh, ei, eh, seal ei ole kõik kohad täidetud ja nimelt kakskümmend seitse saadikut jäid Krimmis äh, Ähm, valimata, kaksteist ähm, Donetskis, kuus äh, Luhanskis ja see tähendab seda, et kakskümmend seitse saadikut ähm, jäävad siis tulemata äh, parlamenti. kuid see äh, ei tähenda seda, et valimistulemused oleksid kehtetud, sellepärast et vastavalt Ukraina põhiseadusele peab olema kolmsada kohta täidetud vähemalt. nüüd kogu see valimis äh, protsess, milline on äh, meie seisukoht selle kohta, seda tehti äh, korrale vastavalt, me tegutsesime koostöös OSCE-ga seal, äh, lisaks Kiievile veel Harkovis, Odessas, Dnepropetrovskis ja kõik meieni jõudnud eh, informatsioon vaatlejatelt eh, oli see, et eh, need valimised viidi läbi rahumeelselt ja vastavalt korrale ja rahvasaadikud ei olnud seal tunnistajaks rikkumistele. nüüd ehm, Äh, esialgsed tulemused äh, koostöös OSCE Parlamentaarse Assambleega, äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja NATO Parlamentaarse Assambleega. meie töö sõltus siis paljudest vaatlejatest, kes katsid terve Ukraina territooriumi ja oleme siis nõus kõikide vaatlejate järeldustega äh, ja ka nende kriitiliste sõnavõttudega, mida on tehtud Ukraina valimiste osas, mis peaksid motiveerima Ukraina ametivõime eemaldama siis nii seadusandlikust raamistikust äh, vead, see oleks kasulik, sellepärast et võrreldes presidendivalimistega on juba tänaseks äh, arengut näha olnud, äh, ähm, aga järgnevatel valimistel siis oleks võib-olla suuremat lootust rahvusvahelistele standarditele täies mahus vastata valimisosalus oli natukene madalam, kui oleks vaatlejad arvanud, aga üsna suur oli see sellegipoolest võrreldes paljude Euroopa riikidega valimisosalus oli üle viiekümne protsendi. mis on aga väga oluline minu meelest siinkohal märkida, on see, et kahekümne kuuendal oktoobril toimunud valimised on tegelikult osa kolmeastmelisest protsessist. kõigepealt Euromaidan ja selles, seal toimunud sündmused, siis presidendivalimised ja see võimalus, millest haaras kinni president Porošenko kutsuda esile erakorralised valimised selleks, et Verhovna Rada tuleks uue ja legitiimsena kokku, oli kõik Äh, need kõik sammud olid äh, olulised selleks, et kujuneks välja tänaseks välja kujunenud uus poliitiline maastik, kus äh, väga selgelt Ukraina rahvas valis Euroopa, valis reformid, valis ühtsuse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Ukraina jaoks. Minski kokkulepe oli siin äärmiselt oluline tegur, oluline tegur oli ka Brüsseli kokkulepe äh, Äh, nimelt, et lükatakse siis esimese jaanuari kaks tuhat kuusteist edasi ähm, äh, kõikehõlmav äh, koostöökokkulepe ja nägime ka siis gaasikokkuleppe mõjusid, Naftogas ja Gazprom sõlmisid kokkuleppe Oettingeri, meie voliniku juhtimise all. kõik need elemendid viisid rahumeelse ja rahulikuma öö, olustikuni, kuigi enne neid öö, valimisi oli Ukrainas äh, hukkunud kolm tuhat seitsesada inimest, väga paljud piirkonnad on Ukraina ametivõimudele äh, juurdepääsmatud ähm, ja kohtumisel Porošenko ja peaminister Jatsenjukiga, Verhovna Rada tur-, spiikriga ja Klimkiniga kohtumised äh, on olnud väga selged, nendel on kaks selget eesmärki, kõigepealt Euroopasse suunatud reformid ja teiseks äh, kogu Ukraina territooriumi rahumeelne taasintegreerimine. arvestades nüüd seda, et assotsieerumisleping kuueteistkümnendal septembril ratifitseeriti, on Ukraina sõpradel meie suunas palju ootusi toetus, mida me väga selgelt oleme näinud mitmel äh, hetkel äh, nii Euroopa Parlamendist kui ka teistest institutsioonidest, on selle riigi tuleviku jaoks väga oluline nüüd ähm, väike märkus ka eile toimunud valimiste kohta. ilmselt kõik meist äh, peavad neid äh, nii illegi-, mittelegitiimseteks äh, Ukraina seaduse vastasteks ja illegaalseteks, seda, neid valimisi ei tunnusta ei Euroopa Parlament ega ka rahvusvaheline üldsus ja igasugused Venemaa-poolsed püüdlused neid tunnustada lähevad vastu Minski kokkuleppe kirjasõnale ja vaimule ja õõnestavad võimalusi rahumeelne kokkulepe leida. aga nüüd selle väga lühikese märkuse lõpetuseks äh, muuseas detailne ülevaade meie valimisvaatlus missiooni kohta kuju, koostatakse järgnevatel nädalatel, nii nagu menetlus kord ette näeb tahaksin ma tänada kõiki kolleege, härra Saani Rahvaparteist, kes on äh, meie delegatsiooni asemees, härra Tšernetški, äh, parlamendi asepresident, Koratsa Pilt, härra Tšelenik, härra Pohe, härra Demesmaaker, härra Van Paalem, härra Ostrevitšus, härra Landstorf, äh, ja härra Masteronis, suur tänu koostöö eest selle delegatsiooni raames, nii et suur tänu teile ja suur tänu teile, härra esimees suur tänu, ütleb härra Shani. härra esimees. ma tahaksin liituda põhimõtteliselt sellega, mida härra Plenkovitš, meie delegatsiooni juht, ütles mõned äh, kõrvalmärkused veel sellele, mida ta ütles. kõigepealt, võib-olla me peaksime kõlavamalt välja ütlema selle, et äh, et kui Ukraina parlament tahab võtta suuna Euroopasse, siis nad peavad tagama selle, et rohkem naisi pääseb parlamenti. teiseks äh, ma tahaksin rõhuda sellele, kui hästi tegutses valimiskomisjon äh, Ukrainas, äh, see töö, mis nad ära tegid, on märkimisväärne. kujutage ette äh, sellist tööd riigis, kus äh, kus sõjaolukord on tuntav paljudes olukordades, kus pulbitsevad sisepinged, et nad suudavad nii sujuvalt ja rahumeelselt koordineerida äh, üheksasaja välisvaatleja tööd on märkimisväärne. see oleks olnud suureks koormaks äh, juba iseenesest nende välisvaatlejatega tegelemine, lisaks kõigele muule, aga nad tegid kõike õigesti, lähenesid professionaalselt, nii et äh, äh, tunnustusavaldus nende suunas kindlasti ütlen midagi välja, mida härra Plenkovitš ei saanud ise ometigi öelda, nimelt et härra Plenkovitš tunnustus ka teile. suur tänu, härra esimees annab sõna järgmisele kõnele ilma mikrofonita. suur tänu, ütleb härra Temesmaaker ja ütleb, et läheb üle oma emakeelele, hollandi keelele. Meneer Plenkovitš, natuurlijk eh, van harte eh, bedanken härra Plankovitš, eh, tahaksin teid südamest tänada ning ka kõiki teisi kolleege Äh, meie missiooni ajal koostööd tegemast. Äh, me nägime tegelikult tavapäraseid valimisi, menetlustest peeti kinni ning äh, nende valimiste suur teene on see, et nüüd on Ukrainal tõesti rahva esindajate kokku, mis ka eh, Euromaidani järel, järjekset eh, Ukrainat peegeldab. ning eh, tegemist on esindajatega, kes saavad reforme edasi viia ning nüüd on vaja neid edasi viia kiiremini. tulemused räägivad rahva enamuse keelt ning rahva enamus tahab, et Ukraina oleks moodne ja demokraatlik ühiskond Äh, selle kohta, mida kolleegid juba kommenteerisid, mina olin Odessas, seal vahejuhtumeid ei äh, esinenud, valimiste päev kulges rahumeelselt. aga valimisosalus äh, ei olnud tegelikult sisepõgenikest äh, valijaid, äh, tegelikult tuhandeid selliseid sisepõgenikke on äh, Odessas ja mujal riigis, näiteks Donbassi piirkonnas. Neid ei olnud seal näha, kuigi nad oleksid saanud lihtsasti osaleda. Need inimesed aga valima ei tulnud. ja minu küsimus on et kas Ukraina ida Äh, osa inimesed äh, ehk siis nelisada tuhat inimest äh, valimistel ei osalenud ja seetõttu nende huvid ka parlamendis täna ei räägi. ja mulle näis ka, et noori inimesi valimisosakondades tegelikult eriti näha ei olnud. siin on Äh, just äh, isikumandaadid äh, sageli on seotud valimispettustega, valimispettusi üldse, nende suhtes on noored tundlikumad, neid ei näha eriti ei olnud valimis, valijate hulgas ning ma loodan väga, et tulevikus Ukraina valimisseadused muudetakse, reformi on siin väga vaja see on ülesanne just number üks tulevase parlamendi jaoks, sest kui me vaatame Donbassi regiooni ning seda, mis Ukraina idaosas toimuvad, loomulikult venemeelsete separatistide korraldatud valimised, mis ei olnud mingil juhul legitiimsed eile, seda konflikti Venemaa initsiatiivil püütakse legitimeerida selliste valimiste korraldamisega või vähemasti äh, selleks, et äh, veelgi rohkem saada territooriume oma kontrolli alla äh, Ukraina valitsusvägedelt. oluline on aga poliitiliselt koostööd teha ning Venemaale poliitilise surve avaldamine muutub aina raskemaks. ja veel üks märkus ka minu enda isiklike kogemuste äh, kõrvalt Odessast äh, Donetski kolleegiga äh, sain ma äh, rääkida, et kohalikud, kohalikke ähvardati Dnipropetrovski kuberneri eestvõttel ja poliitiline mõjutamine oli selles piirkonnas tuntav. kui kaugele sellega mindi, seda ma täpselt ei tea, olen lihtsalt kõlakaid kuulnud. härra Randstorf. I would be suur tänu, härra esimees, mina oleksin skeptilisemad, skeptilisem kui minu kolleegid ning äh, just Netgorod Petrovski äh, piirkonnale keskenduksid. see ei olnud meie missiooni sihtmärgiks selles piirkonnas igatahes äh, valimisseadust äh, osaliselt rikuti. Äh, kõigepealt kuna vormikandjad olid relvadega valimisjaoskondades, siis see oli inimeste jaoks mõjus hirmutavalt. see ei ole kindlasti Euroopa standarditega kooskõlas, aga sellist asja oli mitmes kohas näha. ning samuti on mul andmeid selle kohta, et toimus häälte ostmine Äh, seda mobiilide, mobiile kasutades, mobiiltelefone kasutades ning äh, ka teisi võltsimisi äh, leidis aset. valimisjaoskondadest saadeti protokollid keskvalimisjaoskonda ning sealt edasi erinevas formaadis, nimelt võltsitud formaadis ja ma pean ütlema, et seda mitte ei juhtunud mitte ainult ühel korral, vaid mitmeid selliseid juhtumeid oli. minu ja minu kolleegide tuvastus olid selliseid, selliseid rikkumisi mitmeid. ma pean ka ütlema, et ka vägivalla kasutamine tänavatel valimiste eelsel perioodil ning ka valimiste ajal oli täiesti äh, tavapärane, eriti äh, Eh, just Ukraina kohalike omavalitsuste, kohaliku omavalitsuse kommunistide vastu ning eh, hävitati ka teiste parteide eh, valimisplakateid. nii et mina pean ütlema, et me peame jälgima olukorda ka tulevikus ning see, et valimiste korraldajad nägid ohtu, et teatud valimisjaoskondades võiks nii-öelda mitte euroopalikud äh, jõud äh, domineerima hakata, äh, siis neid valimisjaoskondi üldse ei avatudki, aitäh. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal möchte ich äh, beiden. Äh, suur tänu, esimees. sooviksin kõigepealt äh, tänada valimisvaatlusdelegatsiooni mõlemaid äh, juhte, härra Plenkovitši ja ähm, proua de Suetat. mul oleks mõningad lühikesed küsimused, mis puudutab lühiajalisi ja pikaajalisi valimisvaatlejaid, siis kui palju oli venelastest osalejaid valimisvaatlejate hulgas. kas äh, Venemaa OSCE liikmena tõesti oli kohaselt esindatud, et nad saaksid ka esineda omapoolse hinnanguga. mis puudutab nüüd valimissüsteemi, siis see ei ole just eriti sobiv muutuste tuules ähm, olevale riigile, aga Veneetsia komisjon tegi ettepaneku äh, valimisi teistmoodi korraldada, kas teie, proua äh, Suleta, oma soovitustes äh, pöörate ka tähelepanu Veneetsia komisjoni ettepanekutele ja pakute välja, et järgmine kord võiks olla valimissüsteem teistsugune, selline oleks minu küsimus I'd like as well to um, thank the two heads of the äh, proua Komes, palun. tahaksin äh, tänada delegatsiooni juhte ja kolleege, kes äh, osalesid sellel valimisvaatlusel. raport peaks kindlasti detailselt välja tooma ka mm, kriitika ja juhtima tähelepanu vajalikele reformidele. me teame, et äh, me soovime toetada Ukrainat äh, liikumisel demokraatia poole, vaja on teha palju reforme ja me peame olema väga ausad ja konkreetsed oma soovitustes, nii nagu ka juba mainiti. mulle tekitavad eriti muret äh, ajakirjanduses avaldatud andmed, äh, et vähe noori osales nendel valimistel ja see on tõesti väga tõsine mure. see näitab, et äh, on tõesti vaja süsteemi reformida. lisaks. suur tänu teile esimees, et te esinesite omapoolse avaldusega nii-öelda valimiste kohta Donbassis. ajakirjandusse on jõudnud pildid sellest, kuidas valimisjaoskondade järjekorras seisvatele inimestele pakuti porgandeid ja kapsaid ja see juba räägib enda eest. tänan, esimees Harkovis ehk Harkivis oli äh, olukord äh, vaikne. ma tean, et äh, valimised toimusid suurepäraselt, häälte lugemine toimus probleemideta, see oli venekeelne piirkond nii et äh, võib öelda, et igal pool läksid Ukraina valimised äh, hästi. ma olen nõus Anna Komešiga, et äh, Donbassi valimised on loomulikult äh, midagi täiesti äh, ennekuulmatut ja siin on täielikult rikutud Minski kokkuleppeid. Ukraina valimiste tulemustest võime ma Ukraina sõpradega tõesti part rääkida ja mis puudutab äh,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 ja mis puudutab valimisi nüüd konkreetsemalt, siis äh, osalus oli äh, väga väike. ma ei hakka ka sellest rääkima, mis puudutab nüüd äh, Donbassi äh, valimiste legitiimsusest, me räägime siin ühiskonna mitmekesisusest. ja no siin on ju põhimõtteliselt tegemist sõjaolukorras äh, valimistega. kolleegid ütlevad, et Venemaa on süüdi ja Venemaa on süüdi, aga see minule ei meeldi. ma arvan, et äh, see on nüüd natukene vaidlustatav küsimus ja härra Salber ütles, et mõnikord ja tihtipeale on äh, ta näinud, äh, et Venemaa on soovinud teha koostööd. meil on vaja üldist kokkulepet äh, Ukrainale, ainult äh, sel viisil on meil võimalik leida lahendus sellele konfliktile. härra Schaffhauser, te olite ju pühapäeval ebaseaduslikel valimistel äh, kohal, võib-olla te saaksite meile rääkida, milline mitmekesisus seal parteimaastikul siis oli ja kui paljude parteide hulgas said kodanikud oma valikud teha, oleks tõesti äh, väga huvitav äh, teada, äh, kuidas siis Prantsuse stalinistlik, kommunistlikud jõud osalesid vaatlusel ja kuidas nemad hindavad seda kõike suur tänu, härra esimees. jah, Donbassis äh, ma tõesti olin eile ja paar tundi tagasi ma jõudsin tagasi siia Brüsselisse, siis kõigepealt ma ütleksin, et ma arvan, et need valimised, mis leidsid aset eelmisel nädalal, mitte siis eile, olid tõesti väga olulised, seda rõhutas ka minu kolleeg, jah, tõesti, me astusime sellega vastu nii-öelda teatud poliitilistele võnkumistele, mida mõned nimetavad ka riigipöördeks, mis siis Ukrainas aset oli leidnud ja oli vaja legitiimne parlament saada paika Ukrainas ja seda protsessi oli vaja. isegi kuigi võib muidugi nalja heita selle üle, et juba äh, kuu enne valimisi kuulutati välja valimistulemused, aga seda ma ei tahtnud öelda. ma tahtsin öelda, et äh, see valitsus, Kiievi valitsus äh, üritas siis saada legitiimsuse valijatelt. Ida-Ukrainas on olukord traagiline ma ei laskuks siin nüüd detailidesse selles osas, mis täpselt juhtus. ütlen ainult nii palju, et äh, pommitati tsiviilisikuid, äh, kümneid koole nägin ma ise oma silmaga, räägitakse sadadest koolidest, mis olid maha pommitatud, mina sadu ei näinud, nägin kümneid, olin tunnistajaks äh, rünnaku alla sattunud haiglatele, me nägime seda, et on tahe tõesti inimesed välja ajada sellest piirkonnast, me räägime kahesaja viiekümnest sisepõgenikust, OSCE ähm, Äh, räägib äh, kolme tuhandest seitsmesajast hukkunust. Äh, tegelikult ilmselt on neid inimesi umbes kümme tuhat. nii et tegemist on täiesti traumatiseeritud elanikkonnaga, sellel ma olin ise tunnistajaks nende inimestega rääkides. Need on inimesed, kes räägivad emakeelena vene keelt ja tegelikult nende identiteeti ei ole seal tunnistatud ja tunnustatud ja tegelikult ma ei tundnud viha. ma mitu korda küsisin, et kas te tunnete viha oma vendade vastu, kes teid nüüd pommitasid ja nad ütlesid selgelt ei, me ei vihka neid. me tahame, me tunneme, et me oleme sattunud poliitikute äh, ohvriks, äh, tegemist on sõjaga Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahelise tüüpi sõja mõistes sõjaga. ja tuleb alati leida rahutee, äh, arvasid need inimesed ja minu meelest ei ole selleks muud võimalikud kui see. idas on meil samuti ise välja kuulutatud võim võimul ja nad üritavad samuti saada siis legitiimsust rahva käest, sest praegu nad ei ole legitiimsed ja mingil hetkel mm, tundus, et valimisprotsess neile selle legitiimsuse enam-vähem annavad. täpselt samamoodi nagu Kiievis. umbes samamoodi peaaegu andis neile selle legitiimsuse. ja ma arvan, et selles kontekstis ei ole mõistlik, läbimõeldud mitte tunnustada seda võimu. sest nad on valmis istuma läbirääkimiste laua taha, me peame ju leidma lahendused tulevikuks, me peame lõpetama selle, et me ühe või teise poole kuradi käsilaseks kuulutame. me peame jätkama eh, rahumeelseid arengute toetamist või, või peame me siis toetama seda, et see veresaun seal eh, jätkub Äh, räägitakse sellest, et äh, seal piirkonnas oli kohal tuhatkond Venemaa veokit, äh, no mitte ühtegi mina ei näinud. võib-olla ma lihtsalt ei näinud neid, jäid kahe silma vahele, aga kolme päeva jooksul ma mööda neid teid seal rändasin, mitte ühtegi veokit ei näinud. nii et mida ma üritan siis öelda, tuleb leida võimalused dialoogiks, on selge see, et rahvas seal tahab korralikku riiki ma ei käinud seal parlamendi nimel, ma ütlesin seda mitu korda otseselt välja, et ma ei ole seal parlamendi nimel. loomulikult on tulevikuks leida ühtsus riigi jaoks, on vaja dialoogi ja meie saame toetada seda dialoogi, aga mitte nii, kui me äh, eirame ühte osapoolt või teist äh, ja see oleks sõnum, mille pea, äh, see parlament saaks välja saata, et meie toetame demokraatiat ja inimõiguste alalhoidmist ja vot see on see, mida me peaksime ütlema. suur tänu, proua Kalniete, palun. tänan, esimees. ma tahaksin õnnitleda Ukrainat väga edukate valimiste puhul ma kuulasin äh, huviga kolleeg Plenkovitši ja äh, Suleta raportit. juba nädalaid äh, enne valimisi oli näha, et valimised olid hästi ette valmistatud. Euroopa-meelsetel jõududel on nüüd võimalus äh, reformid läbi viia ja see on ainukene võimalus, mis neil on tahaksin tänada teid, härra esimees, ja samuti Andrei Plenkovitši selle eest, milline on teie selge seisukoht seoses Donbassi valimistega, need on ebaseaduslikud. ja tahaksin küsida eelkõnelejalt, kes käis Donbassis ja kes kogu aeg räägib dialoogist, mis on nii vajalik kahe poole vahel. ta dialoogi on välja pakkunud äh, Ukraina ametivõimud äh, mitmel äh, puhul, kõigepealt Genfis, teiseks Minskis, kui lepiti kokku vaherahus. aga valimised Donbassis on selgelt Minski kokkuleppe rikkumine ja Venemaa-poolne tunnustus on põhimõtteliselt Rõõk näkku rahvusvahelisele üldsusele. Hans, ma küsiksin nüüd Prantsusmaalt valitud kolleegi käest seda, et kas tema toetaks seda, kui äh, baskid, äh, oksitanid ja teised äh, ennast sõltumatuks kuulutaksid, vastake palun meie küsimusele, kas nendel on ka enesekehtestamise õigus? Äh, mulle tundub, et see oleks võimatu ilmselt. ja lõpetuseks äh, üks tsitaat Twitterist, seda, äh, selle säutsu taga on Mihhail Hodorkovski, te kõik tunnete teda ja ta kirjutab vene keeles ja kõneleja ütleb, et ta tõlgib selle vabalt nimelt ilma, et laskume aruteludesse isiksuste osas, on huvitav siiski mainida, et miks kõik Euroopa fašistid seisavad nii tugevalt Putini tagant. saalis käib vestlus ilma mikrofonita. Uh, I'll take up some of the questions, both direct and implicit that I... Uh, vastan mõningatele küsimustele. kõigepealt, mis puudutab naiste esindatust, siis äh, see on tõesti väga oluline küsimus. me pöörame sellele ka oma raportis äh, tähelepanu naised, kellega ma Ukrainas rääkisin, aga mitte ainult nemad, ütlesid, et äh, naisi on parlamendis vähe, kuna raha ja vägivald äh, domineerivad ja seetõttu naisi osales vähem. mis puudutab äh, sisepagulasi, siis neid on püütud aidata pikaajalise vaatluse käigus me märkasime, et olukord on äh, ebavõrdne, näiteks äh, Harkivis pingutatakse, aga tulemused on äh, siiski mitte piisavad. mis puudutab noorte kaasatust, siis äh, meil ei ole mehhanismi, mille abil noorte osalust hinnata, aga me peaksime olema ettevaatlikud, kui äh, me avaldame kahetsust äh, selle üle, kui vähe noored äh, osalesid, sellepärast et Malkovitši partei sai põhilise toetuse just nimelt noortelt. me oleme kommenteerinud valimisosalust, see on täiesti äh, Euroopa äh, keskmine äh, üldistatult, aga regiooniti olid äh, tulemused loomulikult erinevad, idas madalam, läänes kõrgem. mis puudutab nüüd sõjaväelaste kohalolekut, siis loomulikult me võtsime seda teemat ka väga tõsiselt, arvestades seda, kui palju relvi on liikvel, ja arvestades seda, kui paljude pataljonide juhid ähm, olid äh, idapiirkonnas äh, kandideerimas Luhanskis, Tuletskis ja mujal, aga võib öelda, et valimispäeval oli meil ainult äh, kaks raportit selle kohta, kus sõjaväevormis mehed oleksid käitunud sobimatult sõjaväelased ei mõjutanud äh, muudel juhtudel kuskil äh, valimisjaoskondade tööd meile teadaolevalt. meie vahearuanne on, on koostatud ja seal on ka välja toodud, et kommunistliku partei liikmeid äh, rünnati proportsionaalselt rohkem kui äh, teisi. meie poole pöördus opositsiooniblokk nii enne kui ka pärast valimisi. opositsioon äh, oli äh, laias laastus äh, rahul tulemusega, nad ei vaidlusta äh, tulemust. Nad ei vaidlusta häälte lugemise protseduuri. mis puudutab Venemaad, siis nad, Venemaa oli välja saatnud kaks, kaheksateist valimisvaatlejat, nad osalesid äh, segarahvuselistes valimisvaatlusmeeskondades, nagu OECD ODIR metoodika seda ette näeb. nii et äh, nende tähelepanekud ei saa olla kuidagi teistsugused kui äh, muude äh, valimisvaatlejate tähelepanekud. ja Venemaa on öelnud ka, et nad aktsepteerivad Ukraina valimiste tulemusi mis puudutab valimissüsteemi reformi, siis Odir ei soovita eelistada ühte süsteemi teisele, aga oma esialgses äh, sõnavõtus me täheldame, et äh, hoolimata äh, üleskutsetest äh, reformida valimisseadust parlament äh, seda siiski ei teinud ja see ehk läks vastuollu äh, üldsuse ootustega. me samuti võtame oma raportisse sisse Veneetsia komisjoni ettepanekud. ma usun, et ma nüüd vastasin kõikidele küsimustele, millele mul vastused olid täna no suur tänu, ma unustasin äh, härra Naati veel ära enne, kui härra Plenkovitš sõna saab, annan talle sõna, palun. Atención las palabras del vicepresidente Couso y del compañero francés kuulasin tähelepanelikult seda, mida ütles esimees ja mida ütles ka prantsuse kolleeg ja see oli väga mõistlik, mida ta ütles võib-olla see läheb vastuollu siin põhivooluga, aga see oli mõistlik. Ukraina probleem ei ole Ukraina-Vene probleem, kui niimoodi öelda, siis ei teata tõsiasju. Venemaa loomulikult äh, osaleb, aga me räägime siin ju äh, mitmetest valdkondadest, äh, siiski me ei saa siin teemat lihtsustada. ma olen nõus äh, sellega, mida ütlesid mõned eelkõnelejad, et me ei jõua lahendusele niimoodi. Ukraina territoriaalne terviklikkus tuleb äh, muidugi säilitada, see peab olema meie tööde ja tegemiste eesmärgiks ka siis, kui me räägime Gruusiast või Moldovast või teistest riikidest. me oleme silmitsi nüüd väga keerulise reaalsusega. meil tuleb äh, tagada, et äh, peetaks kinni äh, Helsingi lepingust äh, ja näiteks äh, Kosovo osas me avasimegi ju Pandora laeka. meil peab olema Ukraina terviklikkus äh, eesmärgiks, aga kui me räägime kogu aeg välisagentidest, siis me tegelikult kuskile edasi ei liigu siis me lihtsalt äh, pistame pea liiva alla ja see ei ole minu arvates hea idee. härra Plenkovitš, palun. härra Schaffhausen. härra Schaffhausen, suur tänu, härra esimees, suur tänu, loomulikult äh, mina äh, toetan territoriaalset ühtekuuluvust ja sellepärast ma seda ka ütlesin, minu meelest ei ole võimalik rahu Äh, nii nagu ütles härra Nart, äh, ilma Ukraina ühtluseta, aga see on järjest rohkem ja rohkem keeruline. kui äh, tegelikult jääb inimestele tunne, et nad on agressorite küüsis ja et äh, kui nemad viivad läbi valimised, siis lükatakse need valimised tagasi, et kuulutatakse nad mittelegitiimseteks ja see viib äh, selleni, et see lumepall muudkui kerib ja kerib ja kerib ja tulemuseks on see, mida keegi ei taha. ja tulemuseks tõesti siis lõpuks on see, et äh, öeldakse lahku. mõelgem sellele, mis toimus Kosovos selline topeltstandardite poliitika ei ole vilja kandnud, mina toetan territoriaalset ühtekuuluvust Ukraina puhul, see on selge, ma toetan seda kõikide rahvaste puhul, aga üks asi peab olema selge, need idapiirkonnad on alati kui me nüüd vaatame Venemaaga suhete pikka ajalugu, tegelikult olnud Venemaa poolel, Stalin oli see, kes riigipiire hakkas ümber joonistama mina ei toeta seda, et äh, Stalini äh, piirid jääksid alati paika äh, sajaprotsendiliselt, nii et me tõesti peame kuidagi käima lükkama tõelise dialoogi, aga see ei ole võimalik ei ole võimalik, kui me ei anna teatud legitiimsust ka nendele valimistele, mis toimusid idas, kui loomulikult äh, need valimistulemused viivad selleni, et istutakse läbirääkimiste laua taha, see on läbi, rahuprotsessis äh, asendamatu, aitäh. Äh, ja enne kui ma annan Doris Pakile äh, sõna, lõpus annan sõna kõigepealt härra Plenkovitšile. Like to speak first, no problem <laughs> kui Doris tahaks kõigepealt rääkida, siis minugi poolest Äh, suur tänu, esimees. ma arvan, et tegemist oli väga detailse ja kasuliku aruteluga, mis meil oli Ukraina parlamendivalimiste ja eilsete sündmuste teemal. tuleb äh, toonitada, et äh, riiklik valimiskomisjon tegi väga korralikku tööd Nad pingutasid äh, selle nimel, et äh, Donetski ja Luganski okupeeritud piirkondade kodanikud äh, saaksid valimistel osaleda, kuigi praktikas ei realiseerunud ehk nii hästi, kui oleks soovitud. me kohtusime poliitiliste parteide esindajatega, aga lisaks ka kodanikuühiskonna esindajatega ja see oli väga oluline me kohtusime ähm, Euromaidani ähm, osalistega, neid tuleks kindlasti Euroopa Liidu poolt äh, toetada. mis puudutab äh, territoriaalse terviklikkuse küsimust, siis see on ähm, ülitähtis. Euroopa Liit, Euroopa Parlament ei tohiks äh, kunagi aktsepteerida feta complete ja Ukraina partnerid meilt ka seda ootavad. praegusel hetkel on väga oluline, et et ülemraada ja valitsus moodustatakse kiiresti, siis me saame hakkama toetama Euroopa-meelseid reforme, mis on Ukraina jaoks väga vajalikud. siis me saame ka toetada rahuprotsessi, mis oli nende valimiste põhisõnumiks. suur tänu, härra Plenkovitš, selle kokkuvõtte eest. teeksin ka omalt poolt mõned märkused Euroopa Parlament ja Ukraina parlament on ratifitseerinud assotsieerimislepingu pärast neid äh, valimisi kahekümne viiendal oktoobril on äh, Ukraina valitsusel ja parlamendil äh, täielik õiguspädevus ähm, hakata rakendama ratifitseeritud. mis puudutab äh, keerulist olukorda riigis äh, seoses äh, sõjaga, siis valimisvaatlejad täheldasid, et kõigest sellest hoolimata toimusid valimised siiski paremini, kui võis eeldada, nii et need valimised on igati õiguspärased ja me peaksime kindlasti ka jätkama toos-, koostööd äh, Ukraina äh, toetajate äh, grupiga. ma olen täiesti nõus sellega, et läbirääkimised Venemaaga peavad jätkuma, aga seda lähtuvalt sellest, milles Minskis kokku lepiti. eilsed nii-öelda valimised on Minski kokkulepete selge rikkumine. sellest lähtuvalt on tegemist Minski protsessi tagasilöögiga tuleb ka täheldada, et äh, Ukrainas me ei räägi siseprobleemist. Krimmis ja Ida-Ukrainas aset leidnud sündmused on äh, väljastpoolt äh, juhitud nii et me ei tegele siin Ukraina sisese probleemiga need niinimetatud valimised, mis pühapäeval aset leidsid, seal ei olnud mitte mingisuguseid alternatiivseid äh, parteisid, äh, ei olnud võimel, võimalik teha valimiskampaania, väljendada alternatiivset seisukohta, see oli stalinistlik lähenemine loomulikult, kus pannakse paika üks nimekiri, osad teist on ju kas- äh,, olnud kokkupuutes selliste süsteemidega, osa teist on võib-olla ka harjunud selliste süsteemidega, igal juhul, mis puudutab valimisõigust, valimiste kulgemist, hääle vaba andmise õigust, siis kui kõike seda arvesse võtta, siis ei olnud tegemist ähm, mingisuguste vabade valimistega. ja Porošenkol peaks äh, olema võimalus äh, seal piirkonnas äh, valimisi läbi viia, nagu ta välja pakkus detsembri alguses lähtuvalt Ukraina õigusest, aga see ei ole nüüd võimalik me peame loomulikult üritama siin Venemaaga toime tulla, aga rahvusvahelist õigust on rikkunud Venemaa, mitte Ukraina, see on selge. sellest äh, lähtuvalt peaksime me Minski kokkuleppe juurde jääma ja hakkama tehtud korrigeerima. ja ma usun, et Euroopa Liit on äh, siin oma seisukohtades olnud äh, vägagi äh, ühtne, alati me seda ei ole. niisiis, nii palju Ukraina teemast, nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Kosovo. me teame,